kallid kolleegid, ma paluksin, et istuksite oma kohtadele. meil on ühine koosolek eelarve kontrolli komisjonil ja eelarvekomisjonil ja mul oleks olnud väga hea meel anda sõna Ingeborg Kreslele, kellel on väga ulatuslikud kogemused ja teadmised äh, seoses äh, triloogiga, mis leidis aset ja mis lõppes kokkuleppega nõukoguga seoses selle ümbervaatamise äh,, finantsmääruse ümbervaatamise ja lihtsustamisega. aga kahjuks proua Kressle äh, Kresle ei ole kohale jõudnud täna õhtul ja seda tingituna transpordiprobleemidest ja seega ma paluksin meie äh, kaasraportööri Richard Ashworthil käsitleda seda teemat tema põhijoontes, enne kui me ütleme välja oma seisukoha seoses selle tekstiga. ma tuletan meelde, et tegemist on ühtse hääletusega, puudutab see äh, läbirääkimiste kokkulepped nõukogu ja komisjoniga selleks, et jõuda kokkuleppele finantsmääruse muudatustes ja see tekst, mis meile täna õhtul on esi, esitatud, sai heakskiidu eelmisel neljapäeval Koreperist ja sellega on kaasas kiri nõukogu presidendilt üheksateistkümnendast aprillist. praegu vaatavad seda teksti üle veel jurist-lingvistid, enne kui ta läheb täiskogu istungile hääletusele, mis praegusel hetkel on juuliks ette nähtud ja poliitilised avaldused lisatakse täiskogu hääletusele. mina omalt poolt loodan, et tulemus saab olema selle teema ambitsioonikuse tasandil äh, või vääriline ja ja et sellega ei kaasne mingit valelikku Eh, reklaami seoses sellest kasusaajatega, aga praktika tulevikus näitab, millised need tulemused saavad olema ja nüüd ma annan sõna Richard Ashworthile, sellepärast et meil on kaks raportööri siin, Ingeborg Kressle ja Richard Ashworth. suur aitäh, esimees kõigepealt tahaksin tänada kolleege selle eest, et osalesid tänasel arutelul. tulin siia mõeldes, et, et see on ilmselt äh, parlamendis mingisugune rekord, sest see on kõige pikem raport ja kõige lühem hääletus. tekst on seitsesada lehekülge pikk. tuletan seda teile meelde, sest äh, Äh, selle käigus toimus neliteist äh, kolmepoolsete läbirääkimiste vooru ja see kõik äh, koondada kokku ühte hääletusse, see on minu arusaam lihtsustamisest. kasutan seda sõna sellepärast, et on, see on üks neid jooni, mille soovisime sisse viia finantsmäärusesse eelkõige selles mõttes, et üritame teha ligipääsu Euroopa fondidele lihtsamaks lõppkasutajatele bürokraatia vähenemise läbi. et seda teha, vaatasime üle kõik kontrolliprotsessid, on oluline, et äh, need äh, kontrolliprotsessid äh, oleksid tõhusad, et ära hoida pettus ja väärkasutused üks äh, probleem, mis on esile tõstetud, äh, on see, et peale lihtsustamise on veel üks eelmärk, äh, märk olemas. nimelt, kui vaatame tulevikku, siis on ju päevselge, et eelarve läbi finantseerimine aina väheneb, aga samas nõuded eelarvele muutuvad aina suuremaks ning komisjon kui ka tulevikus parlamendiliikmed peavad toetama oma otsused ja prioriteedid eh, finantseerimise, finantstoetuse jagamise osas eh, faktipõhiselt eh, ning tulemuspõhine eelarvestamine on muidugi tulevikumuusika alles, kuid hiljem muutub me selles kindlasti palju tublimaks, aga tahtsin sellele tähelepanu pöörata, sest see on äh, oluline mõte, mis sisse viia, tahaksin äh, mõningad näited tuua. näiteks äh, see maksete juures toimivuse ja tulemuse kontroll ja lisamine auditisse. parlament leiab, et tema seisukoht tugevnes jäime eelarvemenetluses oma seniste pädevuste juurde. me vaatasime üle ka uued finantsinstrumendid, eriti eh, usaldusfondid, mille osas me, eh, mille kasutamise osas me olime eh, negatiivsel seisukohal kuid äh, on mitmeid probleeme, millele tahaksin pöörata teie tähelepanu. kõigepealt äh, toimus äh, pikk arutelu kriisireservide kohta ning arutelu EFSI kohta, strateegiliste investeeringute fondi kohta, eriti selles osas, mis jääb esimesse jakku oleks äh, mõistlik äh, viia sisse uued finantsmäärused esimesest jaanuarist, aga võttes arvesse, et teised äh, komisjonid oma omnibussi läbirääkimiste läheb läbi, on ähm, ka näiteks võt-, võtnud sihiku alla põllumajanduspoliitika arvan, et see tähendab seda, et me suudame oma te tegevuse koondada ja olla tõhusad. tahaksin eh, veel väljendada tänu kõigepealt eh, nõukogule, keda praegu siin ei ole, aga tahaksin kolleegidele meenustada, et eh, Eesti eesistumine eelkõige läbi Katri Saja kes äh, tegi ära üheksakümmend üheksa protsenti tööd ja ta oli tõesti erakordselt õhus ja tubli. ja ma olin tõesti vaimustatud sellest, mis ta tegi. ja äh, komisjon läbi Nadja Calvino ja tema meeskonna sooviksin äh, tema suhtes tänu väljendada, unustamata sealjuures volingi Göttingeri ning eelkõige minu variraportööre tahaksin tänada nii äh, administratsiooni kui komisjoni äh, juhatuses ja teid tänan esimees teie toetuse ja mõistlike nõuannete eest, mida ma kõike kõrgelt hindasin. Te läksite kaugemale, kui äh, töö nõudnud oleks, nii et olen teile selle eest tõesti südamest tänulik. ja lõpetuseks tänan Ingeborg Les-, Kreslet, ilma kelleta äh, ei oleks kõik võimalik olnud, teda kahjuks ei ole siin, aga äh, võib öelda, et äh, temaga koostöö tegemine oli tõesti puhas rõõm äh, ja ta tegi suurepärase töö ära, tema meeskond samuti ja tahaksin talle veel kord aitäh öelda, aitäh. Bien, je voudrais associer ma tahaksin ühineda kõigi nende tänusõnadega ja lisada veel Richard Ashworthi äh, nende hulka, kellele me tänu võlgneme kogu selle tehtud töö eest. selle töö käigus väljendasin ma soovi, et me läheksime lihtsustamisega veelgi kaugemale, aga komisjon äh, märkis, et meil on äh, ju praegu tegemist mitmeaastase finantsraamistiku ellurakendamisega, et me ei saa kaugemale minna. aga nendes tingimustes, kuna me vahetame ette järg-, valmistame ette järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, siis ei tohi nüüd öelda, et jaa, me rakendame lihtsustust mille üle otsustati kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistiku raames. ja seetõttu minu palve komisjonile on see, et järgmise finantsraamistikuga kahekümne, kuni kahekümne seitsmenda aastani, et sellega käiks kaasas finantsmääruse uus lihtsustamine, sellepärast et kallid kolleegid, väga tihti ettevõtjad eh, ja Ehm, teie jaoks on te, tegelikult inimeste jaoks finantsraamistiku ellurakendamine on keeruline ja ma mäletan seda, et kuidas me peame, pidime kehtestama reeglid sponsorlusele ja kõik, kõik, tekkis küsimus, et mis see sponsorlus siis on ja siis oli vaja, et see pidi olema mitte sularahaline, vaid see pidi olema esemeline ja väga tähtis oli see, et eh, Euroopa Liidu esindustes meie saadikud ja näiteks, et varsti peavad nad üheksandat maid tähistama ja tihti neil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et seda, eh, sellega seonduvaid vastuvõtte eh, korraldada ja šampust ja võileibu külalistele pakkuda, et kas see on sponsorlus. nii et kõik see oli väga, vaja väga täpselt paika panna aga kallid kolleegid, läheme nüüd hääletuse juurde, et te olete kindlasti eh, pannud juba oma hääletuskaardid hääletusmasinatesse, et proovime kõigepealt. Eh, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kakskümmend viis kaarti tundub olevat kasutuses. jah, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja tundub, et kellegi kaart unus Strasbourgi hääletusmasinasse, aga siis need kolleegid tõstavad lihtsalt kätte. ja nüüd palun, et ütleksite välja oma seisukoha kogu selle teksti kohta, mis on kokkuleppe tulemuseks, mis saavutati kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. jah, kallid kolleegid, kas te hääletasite poolt? ehk siis seega on kakskümmend üks poolt, üks vastu ja neli erapooletut. jah, jäite erapooletuks, viis erapooletut tekst on vastu võetud. ja seega oleme oma päevakorraga lõpule jõudnud. suur tänu, kallid kolleegid, osalemise eest. ja palju õnne raportöörile. Richard Ashworthile ja Ingeborg Kresslale. Voilà, nous on voit notre euh,